me laienemisstrateegiast. härra Freida, esimene seletus. härra Freida, palun. mulțumesc, doamna președintă. tänan, proua president. ma tahtsin rõhutada seda, kuivõrd tõhusat tööd on härra Gabriel Alberti ära teinud. ja tahtsin lisada, et ma hääletasin selle poolt, sellepärast et ma, minu meelest kujutab laienemine tähtsad väljakutsed Euroopa jaoks ja ma hääletasin erinevalt oma fraktsioonist ja seda mitmetel põhjustel, mis on põhiliselt Kosovoga seotud ja seda sellepärast, et ma olen äh, erineval seisukohal kui enamus äh, Euroopa Liidu liikmesriike Kosovo osas ja see on ka põhjus, mispärast ma e-, hääletasin erinevalt. mis puudutab lõiget seitseteist artiklist äh, üheksateist ja kakskümmend kaks ja kakskümmend neli, after citation four ma leian jätkuvalt, et laienemine kujutab endast väga tähtsat aspekti, aga ma olen arvamusel, et peab arvesse võtma ka neid erinevusi riikide vahel. kallid kolleegid, palun vaikust, kui soovite jutustada, siis tehke seda palun äh, täiskogu saalist väljaspool. järgmine äh, proua minister Kiisa suur tänu, suur tänu, proua president. Eh, ma räägin Hispaania sotsialistide nimel Kosovo osas eh, rahvusvaheliselt ei ole tunnustatud Kosovot, aga siis kahepoolselt me oleme tunnustanud teda. härra eh, Reiko, palun Okay. There, e, e, seda e, parlamendiliiget ei ole saalis. härra Stojanov, palun. suur tänu. mina olin laienemisstrateegia vastu sellepärast, et see ilustab Türgi edasiliikumist Kopenhaageni kriteeriumite osas. ma palun, et te saaksite aru ühest asjast. Türgi oli saja aasta eest eh, riik, kes eh, saatis korda genotsiidi teiste riikide vastu ja tänasel päeval eh, ta jälle tegeleb genotsiidiga ja poliitiline eliit on selles süüdi kakskümmend aastat tagasi eh, toetas eh, Türgi terroristlikke organisatsioone, ta eksportis terrorismi ning need sidemed terroristlike organisatsioonidega on nendel alles. kui me tahaksime, et meil tõepoolest on uus liikmesriik, mis toetab terrorismi, siis palun olgem selle poolt, aga mina olen vastu. suur tänu, härra Stajanov. ja nüüd eh, proua Takula. härra Takula, palun. härra Takula. äänestin tämän suur tänu, ma hääletasin küll selle raporti poolt, kuid ma tahaksin ühe tähtsa asja veel esile tuua. minu meelest Euroopa Parlament ja Euroopa Liit üldisemalt peaksid tagama selle, et Kopenhaageni kriteeriumi täidavad kõik Euroopa Liidu, liitu pürgivad riigid, on väga oluline tagada see, et inimõigused, demokraatia, äh, sõnavabadus ja mõttevabadus ja õigusriigi põhimõtted on au sees ja täna hääletasime me ka naiste õiguste osas ja valisime selle, et naistel on õigus vägivallatule elule ja see, ka selles kontekstis tuleb tagada, et naiste ja laste õigused on kaitstud kõikides nendes riikides, kes tahavad liituda meie liiduga. ja tahaksin rõhutada siin eriti just nimelt Türgit selles kontekstis. Türgi peab väga kiiresti viima läbi uuendusi ja muutusi selleks, et olla valmis Euroopa Liiduga liituma. mina isiklikult arvan, et meie eluajal seda ei juhtu, aga Euroopa Liit peab kinni pidama Köpen-, Kopenhaageni kriteeriumitest, me ühtsetest mängureeglitest. suur tänu, härra Takula, järgmisena ja selles kolle-, selles kontekstis viimasena saab sõna äh, meie järgmine kolleeg. härra president, äh, daamid ja härrad, mina hääletasin selle ettepaneku vastu sellepärast et Türgi peab minu meelest tea-, täitma kõik kriteeriumid, enne kui me saame neile anda rohelise tule. tooksin välja näiteks piiriküsimused, mis on endiselt Küprose ja Türgi vahel lahendamata jäänud ning Küprose ebaseaduslik okupatsioon ei ole samuti oma lõppu leidnud. mina ei äh, räägi siin teiste riikide vastu, Äh, ma paneksin Lääne-Balkani riigid ümber sul-, sulgmärgid, keda ma tõesti tervitaksin siin. ja nüüd, kallid kolleegid, äh, hääletusselgitused naistevastase vägivalla kaotamise alase resolutsiooni osas, härra Kaczmarek, palun. härra president, jäin erapooletuks selle resolutsiooni osas, kuigi see teema on väga oluline kuid ma ei mõista, miks äh, naistevastase vägivalla alased äh, küsimused äh, tuleks panna samale pulgale reproduktiivtervist puudutavaga. eile siin süüdistati katoliku kirikut kui kõige suuremat naiste rõhujat maailmas, see on täielik absurdsus Poolas meil ei ole võimalik selektiivsed abordid, ei pole sundabielusid, ei eh, loobita kedagi kividega surnuks, eh, naised on kaitstud eh, seadusega ja kõik naistevastane vägivald leiab alati ametkondade ja katoliku kiriku poolt hukkamõistu. ja seega ma jäin selles küsimuses erapooletuks. suur tänu, härra Kaczmarek. järgmisena kolleeg Mati. Grazie signor Presidente, eh, onorevoli colleghi, io voto austatud härra president, kallid kolleegid, ma hääletasin selle resolutsiooni ettepaneku poolt, kaotamaks naistevastast vägivalda ja seitse miljonit Itaalia naist kannatavad igal aastal vägivalla, vägivallal ja hääletasin, mõeldes kõigile Euroopa naistele, kes kannatavad samamoodi. jah, teinekord on võib-olla tegemist ka kultuurilise nähetusega, aga te, tihti on tegemist koduvägivallaga ja see puudutab meid väga lähedalt. tihti on tegemist eakate naistega ja seal on veel raskem neid kaitsta. nii et ärgem unustagem, kes on need naised, kes kannatavad sellise vägivalla all ja kuidas nad kannatavad. Nad tihti ei vähesega liikuma, tihti nad ka äh, kannatavad ka väga noored sellise vägiva-, vägivalla all. ja meil on vaja konkreetseid äh, meetmeid, et see ei oleks mitte ainult head kavatsused, vaid midagi rohkemat. suur tänu, härra Mutsi. proua Ekk. Frau Kollegin Ekk, Sie haben das Wort. Tack, herr talman suur tänu, proua presi-, härra president. naistevastane vägivald on väga suur probleem nii Euroopas kui ähm, terves maailmas, isegi Rootsis, kus äh, on meil äh, ainult üheksa miljonit inimest, aga kolmsada kaheksakümmend naist langevad väli, vägivalla ohvriks meil on olemas eh, keskused eh, naiste jaoks, eh, kes on seal kuueteistkümnest kuni kuuekümne kaheksa aastani, see on täiesti õudne, et niisugused asjad juhtuvad, see puudutab nende tervet elu. naistel peavad olema täpselt samasugused õigused, nagu on meestel ja meie kontinent on pime me küll räägime sellest, et me püüdleme eh, võrdsuse poole, aga eh, meil on veel pikk tee minna, me ei tohi selle ees silmi sulgeda. Eh, ma kutsun üles uut komisjoni kandma täit vastutust selle teema käsitlemise eest ja ma loodan, et komisjon tuleb välja ka uute ettepanekutega, et me teeksime midagi naistevastase vägivalla osas. suur tänu, proua Eek järgmine proua Korotso pilt. suur tänu. mina ütleksin, et mina hääletasin selle resolutsiooni poolt ja tegin seda eh, rõõmuga. meil on tõepoolest vaja eh, ühendada jõud eh, olenemata meie poliitilisest kuuluvusest, me peame võitlema naistevastase vägivalla vastu. eriti hull on naiste olukord konfliktipiirkondades, mina olen abistanud naisi selles Äh, valdkonnas, mina olen olnud Bosnia-Hertsegoviinas ja Darfuris. ma arvan, et meil on olemas tegelikult instrumendid, millega me äh, saaksime edasi liikuda sõnadelt tegudele ja väga hea, et meil on olemas Stockholmi programm, see aitab seda teha ma oleksin tahtnud, et Stockholmi äh, programmis oleks rohkem räägitud naiste võimustamisest, aga kahtlemata Stockholmi rakendamisel on see väga oluline teema, millel ma hoian silma silm peal. suur tänu, äh, proua Karatsa pilt ja nüüd veel üks sõnasoovija selle teema osas on härra Siopro. aga ma tuletaksin teile meelde, et selle sõnavõtusoovi peab sisse andma, enne kui see küsimus üles kerkib. ma annan teile erakordselt sõna, aga edaspidi järgime rangelt reegleid. Zero. Ah, Zero. Mr. Zero. Herr Kollege Zero. E, panie przewodniczący! suur tänu, tänu härra president ma arvan et naistevastane vägivald on e, äärmiselt oluline teema me peame selle vastu võitlema ja mul on tõesti hea meel et euroopa parlament on otsustanud selle teemaga tegeleda kõige koledam on äh, kõige koledam eh, vägivald naiste vastu on selline, millele Euroopa, mõned Euroopa riigid ei reageeri ja kui asjad lähevadki kohtusse, siis kohtuotsused on väga lahjad ja mitteproportsionaalsed, arvestades, kuivõrd tõsise kuriteoga on tegemist ja selle eh, tulemusena on meil teatud eh, kuritegude nimekiri, nad on mustas nimekirjas, mille puhul ei ra rakendata korralikke karistusi. ma arvan, et me peame eriti eh, võtma arvesse neid kuritegusid, kui see puudutab naisi, ainult korralikud karistused eh, tagavad selle, et naisohver ka saab rahulduse me peame mõtlema veel teistele teemadele, mis selle valdkonnaga seostuvad. suur tänu, härra Siobro. nüüd me oleme hääletuse või hääletuste seletuse lõpetanud naistevastase vägivalla kaotamise osas, aga nüüd me räägime poliitilise lahenduse kohta võitluses eh, piraatlusjuhtumitega Somaalias. kas teil on päevakorraline küsi-, protseduuriline küsimus? ma tahtsin e, selgitada e, hääletust e, tubakavaba keskkonna osas, see on väga lühikene seletus reeglid on niisugused, ütleb eh, president, et me võtame iga teema eh, selles järjekorras, nii nagu nad päevakorras on, me just rääkisime naistevastase vägivalla kaotamisest ja nüüd me räägime poliitilisest lahendusest võitluses piraatlusega Somaalia ranniku lähedal. ja kõigepealt härra Pontes. voorzitter, de Partei voor de Vrijheid heeft tegen de ontwerp austatud härra president Vabaduse partei hääletas selle resolutsiooni vastu, mis puudutab Somaaliat ja ma tahaksin lühidalt selgitada teile, mispärast. meie partei leiab, et laevade jälgimine ja kontrollimine Somaalia rannikul see kuulub NATO pädevusse eh, sajaprotsendiliselt, Euroopal ei ole mitte midagi teha selles piirkonnas ja sellepärast peame me usaldama sellele NATO-le. ja lisaks sellele meie parteile jääb, et nende kaubalaevade pardal seal peab olema, eh, nende laevade pardal peavad olema konkreetsed inimesed, kes suudavad vas-, võidelda nende pir-, pir-, piraatidega, me peame küll võitlema, aga mitte niimoodi. suur tänu! suur tänu, härra Pontes, te oli ainuke sõna, sõnavõtja seoses Somaalia piratlusjuhtumitega ja läheme nüüd järgmise resolutsiooni ettepaneku juurde, mis puudutab suitsuvaba keskkonda ja sõna on proua Zaborskal. Äh, suur tänu, härra president, nõukogu määrused tubakavaba keskkonna osas peaksid kaitsma kodanikke tubakasuitsu eest ja see kohustab liikmesriike, see on ka Maailma Tervishoiuorganisatsiooni reeglitega ko kooskõlas ja selle nõudmised. ma toetasin seda resolutsiooni, sellepärast et suitsetamine on endiselt kõige sagedasem surmapõhjustaja, kardiovaskulaarsed Eh, haigused eh, ja kopsuhaigused, kuid ka noorte naiste ja meeste mm, fertiilsuse langusest räägitakse vähem. demograafilise kriisi kontekstis ja kunstviljastamise mm, laienemisel peaksime me mõtlema rohkem sellele, kuidas eh, suitsetamise negatiivseid mõjusid vältida ja kaitsta meie perekondi selle eest. pidev järelevalve peaks hõlmama endas ka tubakatööstuse sammude järgimist, kes õõnestavad meie kampaaniaid. nüüd saab sõna kolleeg Foss. suur tänu, härra president. ma tahaksin viidata kahele aspektile tubakavaba keskkonna kontekstis. esiteks ma toetasin äh, seda, et liikmesriikidel oleks teatavad pädevused selles valdkonnas. minu meelest on ilmselt õige see, kui me ütleme, et jah, lähimuspõhimõte kehtib ju ometigi ja meil ei ole ju pädevust Euroopa Liidu tasandil, isegi kui mina toetan meie keskkonna tubakavabaks muutmiseks, ma toetan igasuguseid reegleid, mis meid selle eesmärgile lähemale viivad. teiseks on natukene murettekitav see, et Euroopa Liit eh, täna endiselt toetab tuba, tubaka tootmist subsiidiumitega ja me oleme üritanud selle vastu võidelda ning eh, kõiki taolisi ettevõtmisi mina toetan ja sellepärast väga raske on näha, kuidas omavahel sobitada siis seda kahte tegevust, rahastame osaliselt tubakatootjaid ja teisalt tahame tubakavaba keskkonda ja nüüd saab sõna proua Vaiskerber. suur tänu, härra president, daamid ja härrad, CSU äh, erakond tahaks, et et ähm, Euroopa üleselt võetaks vastu väga selge seadusandlus, kuid see ei tähenda seda, et Euroopa peaks seda reguleerima, on palju liikmesriike, kus juba on oma seadusandlus paigas ja teised riigid praegu tegelevad äh, vastavasisulise seadusandluse kaalumisega. ma ei lähe kaasa äh, selle ideega, Eh, mida paljud eh, siin jagavad, et tubakavaba keskkond tuleb peale suruda kodanikele Brüsselist, sest Brüsselis ei ole pädevust selles küsimuses. meie pädevus on tagatud ainult töökoha kaitsega. ja mul tõesti on siin teatav dilemma, ma tahaksin noori ja lapsi kaitsta need kõige haavatavamas olukorras olevad inimesed aga ei saa minna eh, ju ometigi eh, töökaitseseadusandluse alla ja seega see tähendab seda, et liikmesriikidel on pädevus ja nemad peavad midagi tegema. mul on hea meel, et see resolutsioon küll aga vastu võeti. nüüd saab sõna proua Harkin suur tänu, härra president, kõigepealt mina olen pärit riigist, kus äh, suitsetamine töökohtadel on keelustatud ja mina olin Iiri parlamendi liige tollal, kui see otsus vastu võeti ja ma toetasin seda keelustamist, aga Euroopa Parlamendis on olukord natukene teistsugune, tuleb arvestada lähimuspõhimõttega nimelt. jah, tõesti, meil võib tekkida siin probleem töötajate tervise kaitsega, seadusandlus on paigas juba selles osas, näiteks kokkupuude elektromagnetilise kiirgusega ja nii edasi, aga me ei saa nõuda seda, nii nagu me Pariis seitsme kokkuleppega nõudsime, et liikmesriigid, kus suitsetamiskeeld on juba paigas, hakkaksid äh, arvestama äh, teiste riikide seadusandlusega mm, äh, hotelli- ja restoranimajanduse osas eile äh, lahendasime küsimused subsidia-, subsiidiumite küsimuses vastavalt uuele Lissaboni lepingule ja, ja praegu meil on siin ebakõla selles osas, kuidas me hääletasime eile ja nüüd täna äh,. ja veel, härra president, äh, ma jäin esimesest tänasest hääletusest äh, hääletusel kahjuks hiljaks, see puudus Euroopa vabatahtliku tegevuse aastat, äh, mina tahaksin öelda, et ma toetan seda ja mul on väga hea meel, et aasta kaks tuhat üksteist eelmine mandaat kuulutas Euroopa vabatahtlikkuse aastaks, suur tänu, härra Arkin ja sõna saab härra Kolnis härra president, mul on väga emotsionaalne eh, selgitus, sellepärast et minu oma ema on siinsamas Strasbourgis eh, sündinud ja sündinud eh, Strasbourgi tubakamanufaktuuris, kus minu isa töötas seal. tegemist oli riigiasutusega, siis muutus see erafirmaks ja siis selgitati, et see ei mõjuta mitte kuidagi Äh, tööhõivet ja töökohti ja nüüd on meil tekkinud mure äh, teise avaliku äh, sektoriga, millega seoses meil on mure. jah, muidugi, me peame võitlema tubaka ja suitsetamise vastu, aga kahjuks Prantsuses, Prantsusmaal on tubaka tootmine kui selline ära kadunud ja Strasbourgi tubakamanufaktuur on äh, suletud, aga suitsetatakse ikkagi edasi ja suit-, ja sigarette, mis tuuakse väljasmaalt, välismaalt sisse. ja mis puudutab mind, siis mina olen selle poolt, et toetatakse Euroopa tubakatootjaid, et pannakse, ma eelistan, et tubakat toetatakse Euroopas, selle asemel, et tuua seda välismaalt sisse. suur tänu, kolleeg Kolnis, härra Vojtšikovski suur tänu, president. aitäh, et te mulle sõna andsite. mina toetan täiesti kõiki neid tegevusi, mis Euroopa Liidus tehakse võitluses tubaka eh, kasutamise vastu, kuid mulle tundub, et need tegevused ei pea eh, keskenduma sellele, et me tubaka tootmise subsiidiumi vähendame. mulle tundub, et tubaka tootmine ei ole seotud eh, tubaka tarbimisega. kui me eh, tubaka tootmist vähendame ja eh, Eh, ikkagi suitsetatakse edasi, siis kasutatakse ainult imporditud sigarette ning igatahes see ei piira mitte kuidagimoodi eh, tubaka tarbimist Euroopas. see on täpselt nii, nagu me tahame vähendada õlle tarbimist noorte hulgas ja hakkame võitlema nende vastu, kes õlut toodavad. sellepärast ma toetasin neid hääletusel, kes ütlesid, et tubaka tootmine ei mõjuta tubakimist suur tänu, kolleeg Vatšakovski, see oli viimane selgitus eh, tubakavaba keskkonna osas ja nüüd me siis jõuame viimase resolutsiooni ettepanekule, see on ÜRO toitlustus ja eh, põllumajandusorganisatsiooni tippkohtumine, üks kõneleja. suur tänu, härra president, toidukriis ei ole mitte eh, finantsprobleem, vaid see on ka eh, rahu ja turvalisuse probleem. mina toetasin seda resolutsiooni, kuigi mm, Äh, see tippkohtumine ei äh, läinud seda teed, nagu organisaatorid tahtsid. siin on tegemist äh, sotsiaalsete, kultuuriliste, majanduslike aspektidega ja teema oli äärmiselt tehniline. direktor Jacques Odil oli ka väga pettunud sellest, kuidas toimus arutelu ja ta oli pettunud selle osa, et lääneriigid ei osalenud selles ja et ei võetud vastu mitte mingisuguseid kohustusi. E, kahjuks me näeme, e, et e, vaesus ja nälg on lihtsalt massimeedia teema, aga meie nagu riigid ei tegutse sellega väga efektiivselt ja see on äärmiselt kurb, aitäh. suur tänu, see oli viimane hääletuse seletus ja nüüd me eh, peatame oma tööd ja soovin teile kõikidele head isu!